võimalus äh, mõelda Euroopa Liidu ja Kuuba suhete üle kahepoolselt, et oleks konstruktiivne dialoog inimõigustega võrdsel alusel, nii nagu see on Euroopa Liidu kolmandate riikide vahel. aitäh! tegemist ei olnud protseduurilise küsimusega, aga minu arvates on tegemist piisavalt olulise teemaga, et sellest äh, meie parlamendi täiskogu istungil rääkida. seetõttu olen teile tänulik teie poolt öeldu eest. järgmine punkt, mis meil päevakorras on, on äh, proua Patrao de Nevese